esimeste konverents kaheksandal jaanuaril kaks tuhat üheksa vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nelikümmend viis murd kaks tükki kaks tuhat üks artiklile nelikümmend kaks ja libe komisjonile nimetasid Peeter Hustings Euroopa andmekaitsevolinikuks, samamoodi nagu härra Giovanna Butarelli Ehm, tema asendajaks. tegemist on ühise nimetamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt ja kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga kirjutan vastavale otsusele ka alla. teatan teile veel ka ja jõuan kohe ka oma teadaannetega lõpule, teatan teile, et neljateistkümnendal jaanuaril vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend kaheksa kirjutan alla kuuele kaasotsustusmenetlusega vastuvõetavale ähm, õigusloomelisele projektile ja need pannakse kirja tänase istungi protokolli.